ja meil on hea meel äh, tugevdada juba oma senist äh, tuge kriminaalkohtule koostöös Euroopa Parlamendiga. suur tänu, selle arutelu lõpetame ja hääletus toimub homme keskpäeval. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on härra Liiseki raport, mis puudutab Euroopa Liidu Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja nüüd annan sõna härra Liisekile neljaks minutiks, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad see resolutsiooni ettepanek, see raport, nagu ka mitmed teised raportid, on väga oluline raport. see on väga oluline meile, Euroopa Liidu institutsioonidele, liikmesriikidele, aga see on ka eriti oluline äh, Gruusia riigi vaatenurgast ning äh, oluline ka Gruusia rahvale ja see äh, annab sellele raportile väga suure tähtsuse. ja see puudutab ka Gruusia tulevikku ja potentsiaalset liitumist. Euroopa Liidu ja Gruusia assotsiat-, assotsieerimislepingu sõlmimiseks äh, peetavate läbirääkimiste käigus on äh, mitmeid nüansse see raport, mille ma kojale esitlesin, puudutab äh, mitmeid äh, raskeid küsimusi. Need on seotud Gruusia riigi praeguse toimimisega ning kahe tuhande kaheksanda aasta konfliktiga Vene Föderatsiooniga. mul on väga hea meel öelda, et see raport sellises vormis on saanud äh, välisasjade äh, komisjonis äh, laialdase toetuse ning loodetavasti võetataks, võetakse ta ka selles algses vormis vastu. meil oli suur toetus komisjonis, vaid üks liige jäi erapooletuks see tähendab, et põhipoliitilised jõud Euroopa Parlamendis kiitsid selle äh, raporti variandi heaks. meedias on seda raportit nimetatud väga julgeks raportiks ning väliskomisjoni nimel ütleksin ma et see raport äh, räägib äh, väga konkreetselt äh, nendest rasketest küsimustest, mis on seotud Kaukasuse piirkonnaga, mida Vene Föderatsioon on küll tunnustanud iseseisvate riikidena, kuid loodetavasti tõstatub see ka Euroopa Parlamendis et meie kutsume Vene Föderatsiooni üles neid austama rahvusvahelist õigust. me leiame, et olukord, kus tuhanded sõjaväelased paiknevad nendes piirkondades, rikkudes rahvusvahelist õigust ning kokkuleppeid, mis kahe tuhande kaheksandal aastal Gruusia ja Venemaa vahel alla kirjutati Neid äh, seal esindas äh, Euroopa eesistujat ka president Sarkozy. meie leiame, et äh, selles dokumentides kajastub meie lähenemine, meie peame olukorda okupatsiooniks, äh, olukord Lõuna-Osseetias peaks olema käsitletud kui äh, okupatsioon. Need piirkonnad, mis meie arvates on äh, osa Gruusia territooriumist, on hetkel okupeeritud territooriumid ja see on väga äh, oluline nüanss selles äh, raportis, siin on ka teisi küsimusi. põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping, mida suuda, soovitakse võimalikult kiiresti kasutusele võtta. tundub, et mul ei ole praegu võimalik teisi küsimusi pikemalt arutada. suur tänu, äh, meil on mitmeid vaba mikrofoni all sõnasoovijad, kõigepealt proua Tantsova uniunea europeană a sprijinit și sprijină aspirațiile. aitäh, proua juhataja. Euroopa Liit toetab Gruusia püüdlusi liikuda demokraatia e, e, õigusriikluse, inimõiguste suunas ja selles suunas on meil vaja tegutseda ka parlamentaarse dimensiooni kaudu idapartnerluse raames. me leiame, et Gruusia ametkonnad teevad juba täna kõik ja teevad ka tulevikus kõik selleks, et viia oma turumajandus euroopalistele standarditele, selleks et integreerida rahvusvähemusi ja tagada õigussüsteemi toimimine. seega me saame Gruusiaga rääkida konstruktiivsest poliitilisest dialoogist loomulikult tähendab see aga ka seda, et Gruusia opositsioonil peab olema takistamatu juurdepääs massiteabevahenditele. see tähendab aga ajapikku seda, et Gruusia peaks oma arusaamades ja argipraktikas senisest enam vastama üleeuroopalistele arusaamadele, mida muuhulgas on võimalik tagada viisavabaduse kaudu. suur tänu, proua Vassescu, palun! aitäh, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Lissekit raporti eest. minu arvates on Gruusia teinud edusamme demokraatlike reformide teel ja nüüd assotsiatsioonireerimislepingu allkirjastamine on järjekordne öö, äh, vahend, järjekordne võimalus selleks, et äh, Gruusia tõhustaks oma tegevust valitud teel, muuhulgas ulatusliku vabakaubandustsooni loomise kaudu loomulikult peame me Gruusias toimuvale ja Gruusia küsimustele lähenema ka idapartnerluse ja naaberlus, naaberlu- na,, heanaaberluspoliitika uuesti sõnastamise dokumendi valguses. Gruusia ja Venemaa Föderatsiooni vaheline leping eh,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 demokraatia loomine, loomine endistes kommunistlikes piirkondades on oluline teema ning pinged põhjustasid tihti rahutusi. Abhaasia piirkonna okupeerimine ei olnud kuidagi positiivne. see on sarnane Kosovo olukorrale, see demokraatia Gruusias nõuab meie tähelepanu, see on seda väärt, kuid piirkonna mõjutamine ei ole kindlasti väga tõhus. suur tänu ja proua Lunatšek, palun. suur tänu, proua juhataja. ka mina sooviksin tänada härra Lišekit koostatud raporti eest, tegemist oli väga hea koostööga, hea raportiga, koostöö oli tõhus äh, fraktsioonide vahel, rohelised äh, toetasid seda samuti ja toetame ka homme. meie sooviksime rõhutada ühte küsimust, mis on oluline. mina olen kritiseerinud ning väitnud seda, et äh, Venemaa on okupeerinud Gruusia territooriume. samas aga me peame täpselt vaatama, mis kahe tuhande kaheksandal aastal ähm, leidis aset meil on teatud muudatusettepanekuid, mida me sooviksime lisada. meie arvates on oluline see, et Gruusia peab üles näitama suuremat tahet äh, koostööks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. ma olen kolleegidele edastanud äh, ühe raporti, Helsingi komitee raporti, mis viitab sellele, et Gruusia võimud peaksid äh, rohkem tähelepanu pöörama sellele, mis on aset leidnud enne ja pärast kahe tuhande kaheksanda aasta sündmusi ning samuti peaks vähemalt äh, peaks toimuma mingisugune äh, uurimustöö, uurimine, mis võtaks arvesse olukorda. Condoleezza Rice'ile viidatakse Gruusia ajalehtedes eile, ta on öelnud, et Gruusia president Saakašvili äh, peletas eemale NATO liitlased selle provokatsiooniga ning sõja alustamisega ma ei tea, mis täpselt toimus, kuid minu arvates peab seda uurima ning Gruusia peab meiega koostööd tegema selleks, kui see jõuab sõjakuritegude ähm, uurimise faasi, suur tänu! palun, proua volinik! aitäh, juhataja, lugupeetud liikmed, sooviksin teid tänada selle võimalusel eest ning tervitada teie panust mis puudutab läbirääkimisi assotsieerimislepingu sõlmimiseks äh, Gruusia ja Euroopa Liidu vahel. me oleme raportööriga tihedat koostööd teinud ning nad on aida-, koostanud, ta on koostanud hea raporti ning selle tulemused on väga kasulikud meie tulevastes läbirääkimistes. edukad läbirääkimised ja lepingu sõlmimine oleks suur samm Gruusia poliitilise edasiminekuks ja majanduslikuks integreerimiseks Euroopa Liiduga ja viiks meie suhted uuele tasandile me mõistame, et Gruusia ident-, äh, identifitseerub ennast Euroopaga ning äh, sündmused, mis leidsid ka aset kahe tuhande kaheksandal aastal, on hetkel ebaselged. Gruusiale on väga oluline hetkel saada võimalus kasutada võimalikult paljusid äh, võimalusi majandusvaldkonnas selleks, et neid olukordi su-, mõjutada kasutades seda võimalust, sooviksin teile anda ülevaate läbirääkimiste seisukorrast me töötame koostöös Gruusiaga selleks, et edasi liikuda, läbirääkimiste alustamisest kahe tuhande kümnenda aasta juulis on neid läbi viidud meil on olnud poliitilisi dialoog mitmetes valdkondades ja sealhulgas ka majanduskoostöös ning mitmed plenaarsessioonid on aset leidnud ning kaheksa vooru on veel ees. Äh, me oleme põhjenduspunktides teinud häid edasiminekud ning äh, põhimõtted äh, lepinguks paika pannud. meil on esialgsed kokkulepped suures osas teksti suhtes ning mitmetes valdkondades on meil kokkulepped, lepped ka poliitilises valdkonnas, nii julgeoleku küsimustes. rahuliku lahenduse leidmine Lõuna-Osseetias ja Abhaasias on Gruusiale väga olulised teemad me oleme saavutanud äh, olulisi edasiminekuid vabaduse ja siseküsimuste valdkondades. majanduskoostöö valdkonnas on esialgselt suletud üheksateist peatükku, peatüki kahekümne kaheksandast, kahekümne kaheksast. Euroopa Liit äh, on valmis alustama assotsieerimislepingu läbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik, idapartnerlus äh, läbirääkimiste käigus äh, arutame neid küsimusi samuti. Gruusia poole on pöördutud selleks, et piisavalt äh, rakendada tehtud ettepanekud, Euroopa Liit mõistab, kiidab heaks kõiki pingutusi, mida Gruusia on teinud ja astunud, neid samme, mida astunud tulevasteks protsessideks komisjonil peaks olema võimalus enne aasta lõppu anda liikmesriikidele soovitus. eelmisel nädalal sõlmiti oluline kokkulepe Euroopa Liidu ja Gruusia puhul, mis puudutas eh, Venemaa liitumist WTO-ga, Gruusia leppimine kompromissiga on Euroopa Liidule väga hea, meie kõigi huvides on see, et Venemaa